sõna saab David McAllister Rahvaparteist. lugupeetud president, daamid ja härrad Kagu-Euroopat mõjutasid äh, tõsiselt möödunud aasta suured üleujutused, millel olid tõsised tagajärjed selliste liikmesriikide nagu Horvaatia ja Rumeenia või aga ka Serbia ja Bosnia-Hertsegoviinale ma külastasin Serbiat kolm nädalat tagasi ja mul oli hea meel näha Euroopa Liidu jõupingutuse tulemusi äh, äh, eelmise aasta mais toimunud üleujutuse tagajärgede likvideerimisel koos Michael Davenportidega, kes oli Euroopa Liidu delegatsiooni juht Serbias. ma külastasin Svilajna linna, mida mõjutasid üleujutused eriti me taas avasime rahastatud äh, lasteaia ja andsime üle ka võtmed uutele eluhoonetele, mis ehitati üles Euroopa Liidu abiga. see külaskäik veendis mind, et, et Euroopa Liit näitas üles solidaarsust Serbia kodanikele ja see oli hästi kulutatud raha üllal eesmärgil. Euroopa Liit on suurim äh, doonor olnud abi osutamisel Serbia üleujutatud aladele, et rohkem kui tuhat eramaja on üles ehitatud, taastatud e, ja nüüd me peame mõtlema ka üleujutuste ennetamise peale ja selles mõttes Euroopa Liit on eraldanud täiendavalt kuuskümmend kaks miljonit eurot, millest üheksateist miljonit on mõeldud ennetusmeetmete jaoks ma usun, et see samm, see algatus on sama tähtis, kui mitte isegi tähtsam, sest me peaksime koos tegutsema selle nimel, et ära hoida taoliste katastroofide kordumist tulevikus. tänan. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Alessia Maria Moska. suur tänu, president möödunud nädalal me nägime kaasajastatud statistilised andmeid lastehoiuteenuste kohta ja varasel lastehoolduse ning äh, äh, emapuhkuses, et ainult kuues riigis on need teenused olemas, väga paljudes riikides need teenused puuduvad ja pedagoogilised äh, toetused, mis tähendab seda, et sotsiaalne ebavõrdsus säilib või seda luuetakse, eh, suureneb ka sooline ebavõrdsus, sest kui pole selliseid teenuseid, siis peavad naised eh, hoolitsema laste eest ja nende töökohad kannatavad. Euroopa Liit peab tagama kõikidele oma kodanikele kvaliteetsed kättesaadavad teenused koos teiste meetmetega, mis aitavad vähendada kõiki diskrimineerimise vorme. me peaksime Äh, ühtlustama äh, vanemapuhkuse eeskirjad Euroopas ja ette nägema ka paindlikud töövormid, aruka töövõimaluse, et kõik töötajad saaksid paremini ühitada pare, pere- ja tööelu vajadusi. suur tänu. härra äh,, proua von Storch. homme taas kord meie parlamendis hakatakse rääkima abordist. korduvalt on leidnud kinnitust, et abort ei ole asi, mis oleks Euroopa Liidu pädevuses, meile ei maksta selle eest, et me arutaksime siin asju, mis on selgelt väljaspool meie pädevust. Saksamaal, ma räägin siin Tarabella raportist, Saksamaal on abort näiteks kuriteo koosseis, võib-olla ei teata seda aga Saksamaal on võimalik äh, karistada selle põhjal kuni kolmeaastase vangistusega ning Tarabella raporti põhjal ei taheta mitte ainult selle kuriteokoosseisu tühistamist, vaid nõutakse selle kehtestamist, selle õiguse kehtestamist inimõigusena. võrdselt õigusega elule ja sõnavabadusega, me peaksime lõpetama äh, sellest rääkimise, mis ei ole meie pädevuses. Vielen Dank aitäh. järgmisena Ivan Jakovtšitš, ALDE. jedna od glavnih politika Europske unije borba protiv klimatskih prom-. Euroopa Liidu poliitika um, suundade hulgas on võitlus kliimamuutuste vastu. ning siin me jõuame meie keskkonna ja keskkonnakaitse juurde. meie eesmärgiks on loomulikult Euroopa majanduse dekarboniseerimine. paraku oleme selle tunnistajaks, et Horvaatia idaosas söel töötav elektrijaam ehitatakse nüüd ning see ei ole kindlasti osa ja ei ole ühitatav meie poliitikaga kliimamuutustega võitlemise osas. ning lisaks toimub lähedal üks Euroopa projekt ning äh, paluksin, et need probleem, need projektid ühendataks kõigi asjaosaliste jõududega ning et e-, ehitataks äh, gaasielektrijaam, mis äh, vastaks paremini keskkonnaohutuse nõuetele. proua Rodriguez, kuue. señor presidente yo un día después. suur tänu president päev pärast kaheksandat märtsi rahvusvahelist naistepäeva ma tahaksin selgitada täna siin kuidas me oleme näinud et kasinuspoliitika on äh, mõjutanud naisi palju rohkem igasugused kärped on mõjutanud naisi äh, näiteks äh, õpetajatööl, ähm, tervishoiu valdkonnas, kasinusmeetmed on vähendanud ka meie rahalisi vahendeid perede ühind, ühendamiseks, mis tähendab seda, et naistel on palju rohkem koduseid töid ja nad peavad äh, hoolitsema vanem, varvit, vanurite laste eest. Need Äh, need kärped äh, vähendavad ka vahendeid naistevastase vägivalla võitluses, see on kõik halb naiste jaoks. kakskümmend neli protsenti ähm, naiste palk ja tulu väiksem kui meestel ja pere äh, taludes ei ole naiste õigused seni veel tunnustatud ja ka vaesus, seitsekümmend protsenti Äh, äh, saavad pensioni, mis ei ole seotud naiste äh, kutsetegevust teenitud tuluga. Jim Lamberts, Rohelised. ta ei ole saalis ja nüüd Ernest Marragan. rohelised, palun. tere õhtust. räägime nüüd Katalooniast. Kataloonias toimub praegu enesemääratlus, on väga kõrgel tasandil, kaks koma kolm miljonit eh, osalejat, eh, see miljon allkirja, erinevaid eh, seisukohavõtte, aga Hispaania riik keeldub sellest dialoogist. Hispaania riik ei täida õigusriigi sätteid kui me räägime riikidest, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda, praegusel hetkel Hispaania ei täida neid põhinõudeid ning äh, inimesi karistatakse, kuna nad lihtsalt väljendavad oma poliitilisi seisukohti. see on rünnak Äh, põhiõiguste vastu, mis puudutab äh, kataloonlasi. Kataloonia on äh, Hispaania hirmuvalitsemise all. Moja siostra zna kataloński, ale pan przekroczył czas, panie pośle minu õde räägib katalani keelt, seega ma mõistan teid, kuid paraku teie aeg sai lihtsalt otsa. aga suur tänu ja nüüd ähm, Rosa D'Amato. In quanto membro della Commissione Sviluppo Regionale kuna ma olen Regionaalse Arengu Komisjoni liige, siis äh, tahaksin väljendada suurt muret äh, nüüd äh, nelikümmend seitse protsenti kannatavad äh, selle mitmeaastase finantsraamistiku läbi, raamistiku läbivaatamise tõttu. ehk siis tore, et seda raamistikku läbi vaadatakse, aga tulevikus selleks, et vältida sarnaseid probleeme, kui meil toimub järgmine planeerimisperiood, ma loodan, et toimub parem koostöö ning koordineerimine Euroopa Komisjoni liikmesriikidega ning kohalike omavalitsustega kui te teaksite ja mõistaksite, et see peaks olema jagatud koostöö. Itaalias, minu koduriigis, need viivitused viimasel kümnendil, eriti lõunas, on olnud märgatavad ning kas keegi võiks mulle selgitada, miks alati needsamad piirkonnad seisavad silmisti täpselt samade probleemidega? Obermeier. suur tänu ja nüüd härra Franz Obermeier, palun. ja veel kord vabandan. kaks tuhat kolmteist tuli meile tohutu hulk äh, sisserändajaid, kellest paljud toetavad äh, islamistlikke rühmitusi mida, äh, mille liikmed nad sageli ka on. Euroopa poliitika aga ei soovi seda tunnistada et meil on praegu niisugune viitsütikuga islamipomm tekkinud ning islamistidega tihedalt seotud inimesed ja rühmitused saavad Euroopa ametlikest allikatest toetust, näiteks Almond Tade äh, fondi eesistuja es,, esimees sai toetust, äh, kutsuti tsiviilkaitse ja kodanikuühiskonna koosolekule ning sai Boko Harami toetust. me peaksime natuke kriitilisemad olema islamistide suhtes, pea, ei, me ei peaks neile andma meedias ruumi ning eh, seega eh, lubama teadmatusest neil nii-öelda oma vaateid propageerida läbi meie parlamentide ja meedia. aitäh! Tomas Tšehhovski, EPP. Děkuji, pane předsedo Evropská unie se... Suur tänu, härra president. Euroopa Liit několik vyjádření k různým právům. Euroopa Liit tegeleb erinevate õigustega, paljud inimesed on rääkinud eh, erinevatest teemadest, aga ühest konkreetsest teemast pole räägitud, ehk siis õigus eraelule. üha rohkem inimesi ei suuda oma õigust pereelule enam säilitada, me kõik teame neid eh, katkisi perekondi, üha rohkem naisi näiteks ei soovi enam ütelda, kes on nende lapse isa, kuigi nad ju teavad, kes see isa on. ja seetõttu isadel ei ole võimalik oma lapse arengus osaleda, nende eest hoolitseda seega seda ei tohiks kahe silma vahele jätta. näiteks Jan Buda, noor Tšehhi kodanik, kes ei suuda tõestada, et tema on oma laste isa, ta on selle võimaluse kaotanud Tšehhi kohtus, aitäh. Kostas Mavrides, Grupa Sotsialistid ja Demokraatid. Kostas Mavridas, sotsiaaldemokraadid, palun poseł Kostas Mavrides. Yes. Kostas Mavrides. Ευχαριστώ. Τα παιδιά... Aitäh. lapsed, austatud president ja kolleegid, ei, neil ei ole aimu poliitikast ning seetõttu me peaksime neid eriti tähelepanelikult kuulama. tahaksin lugeda teile ette, mida lapsed on kirjutanud meile, kaheksa-aastased lapsed leukoosiast ning nad küsivad endalt, miks nad peavad elama riigis, mis on lõhestatud ja millest kolmandik on Türgi vägede käes, nad, nad küsivad endilt, miks ei ole neil ne,, nende kodumaal tagatud õigus vabadusele ning majanduskriisiga seoses küsivad nad endalt, miks neil riideid ei ole, miks neil toitu ei ole ning miks, küsitakse meie kodumaal, valitsevad niisugused tingimused, hoolimata sellest, et me oleme Euroopa Liidus. kõik see tuleneb kärpepoliitikast ning lõpetan ühe lausega. kas te, me peaksime austama Küprost, mis on ka Euroopa Liidu liikmesriik? aitäh, ECR-i nimel järgmine sõnasaaja. härra Vojtšehovski, aitäh. zbližały się do stolicy Gruzji Tbilisi aastal kaks tuhat kaheksa Vene tangid lähenesid Gruusias Tbilisile ja siis Poola president härra Kaczynski kaitses Gruusiast. ta ütles, et täna Gruusia, homme Ukraina ning siis äh, Balti riigid ja siis võib-olla Poola. paraku härra Kaczynski hukkus lennuõnnetuses. aga Venemaa Putini juhtimisel viib seda stsenaariumi täpselt ellu. me oleme tunnistajaks sellele, mis on toimunud Ukrainas. Petro Porošenko ütles, et Vene impre-, imperialistlikud äh, soovid äh, lähevad äh, Ukrainast kaugemale. Vene impeeriumi ehitatakse Putini juhtimisel uuesti üles ning see ei piirdu ainult Ukrainaga, see läheb kaugemale kuni Elbeni välja. aitäh, kolleeg. ja nüüd Kuue Engel. palun, proua Lynn Boylan. aitäh, aprillis kiidetakse Iirimaal heaks kolm uut hankemenetlust varasemalt äh, Itaalia, Iiri valitsus sai kasutada hankeid selleks, et äh, saavutada sooline võrdõiguslikkus, arengueesmärgid ning vaesusevastane, vaesusevastase võitluse eesmärgid. selleks, et tööõigused, äh, võrdsus ja ka muud teemad oleksid nüüd kajastatud kõikides hangete protsessides sooline võrdõiguslikkus, kollektiivsed õigused, nii nagu ILO standardites kirjas on, ka neid tuleb austada. arvestades, et minu koduriik Iirimaa on teisel kohal OECD raportis, kui me räägime madalatest palkadest ning naised on eriti haavatavad, me peaksime siia palga samamoodi sisse ette nägema see puudutab teenuseid, mida Iirimaa soovib ise pakkuda, mida ei tohiks äh, sisse osta, see puud-, samamoodi on sellega seotud ka vabatahtlik tegevus ning äh, me ei saa siin lähtuda ainult hangetest ja stipendiumitest, aitäh. ja nüüd palun Julia äh, Moi. härra president, on üllatav et arvestades Milano eksperte, on kolmandates riikides ka delegatsioonid äh, osalenud, mille paviljonid suleti pärast seda, kui mõned tooted ja piirkonnad nagu sardiinia sealihatooted äh, nende toodete müük peaks olema kõikide huvides, ma olen palunud komisjoni korduvalt et seda näidet ei kasutata kahe kuu pärast, sellega ainult karistatakse tootjad, kuid kohalikud Sardiinia poliitikud vastutavad selle eest, kuna viimase kolmekümne aasta jooksul probleemi lahendamise asemel on nad ainult eh, üles kutsunud eh, erakorraliste abinõude tarvitamisele, laulavad ühte sama eh, laulu ja et kõike seda tuleks teha Itaalia maksumaksjate arve ja see on ka nende süü, kui Itaalia tootjad jäävad ilma sellest suurest võimalusest äh, äh, promoda meie tooteid. EXPO kaks tuhat viisteist äh, sündis nagu äh, halva tähe all ja ma loodan, et see jätkub pikalt. järgmisena härra Lehteris Kristoforu. pean esitama Euroopa Parlamendile täna väga olulise küsimuse, mis puudutab Küprose laevastikku ja Küprose sõja, Küprose mereväge. juba aastaid on on Türgi kehtestanud sõidukeelu Küprose sõjalaevadele, mis tähendab keeldu Euroopa laevadele, mis on täiesti põhjendamatu ja ometi Türgit keegi ei karista, samas on tegemist Ankara protokolli rikkumisega, mille Türgi on allkirjastanud. Türgi ei tunnusta Küprost, ei ava oma sadamaid vastavatele laevadele ning seega solvab Euroopa Liitu. meil Küprosel tuleb seetõttu kanda palju kulusid ja jäävad saamata paljud tulud. ja kõik see on seotud Euroopa Liiduga. kui neid kulusid põhjustab riik, mis soovib ühineda Euroopa Liiduga, nagu näiteks Türgi, siis on see täiesti ebaloogiline, me ei tohi Türgile mingit abi anda järelikult. härra president, kujutage ette, mis juhtuks, kui Türgi näiteks Ühendkuningriigi või Prantsuse laevadel keelaks äh, maabumise oma sadamates või sildumise oma sadamates? aitäh. järgmisena kolleeg Grappini Eh, täna on president kahekümne viiendal veebruaril käesoleval aastal komi-, volinik, kes vastutab rahandus- ja majandusküsimuste Äh, teatas, et Rumeenia on kaasatud äh, makromajandusliku tasakaalustamise menetlusse. komisjonipoolsed argumendid olid väga ebamäärased, see monitooring tähendab vastavate õigusele äh, teatud kriitiliste lävendite ületamist jooksev konto väliskontodes Äh, äh, valuutavahetuskursi muutused, avaliku sektori konsolideeritud võlakoormus ja nii edasi. mitte ükski nendest indikaatoritest ei ole jõudnud kriitilise piirmäärani, mida kodumaal, et meid kaasata sellesse monitoringi menetlusse. Äh, Rumeenial on juba neljas aasta majanduskasvu, tal on stabiilne vahetuskurss, eksport on kasvanud, pankrotte pangandussektoris pole olnud ja vajalikud reformid on käivitunud. kas kas me võime teha järelduse, et Rumeenia otsust mitte pikendada oma kokkulepet äh, IMF-iga äh, on üheks põhjuseks, ma arvan, et see on põhjendamatu ja ma arvan, et komisjonil on kohustus esitada konkreetsed argumendid, miks Rumeenia on sellesse loetellu kaasatud. see mõjutab äh, meie riigi kuvandit ja ähm, vähendab tema usaldusväärsust investorite silmis Philippe Loiseau fraktsioonilise kuuluseta. härra president, aitäh. vaatamata kriitikale ühinemiste suhtes jätkab Euroopa Liit samal kursil, lubades toetust nendele riikidele, samas kui meil on endal kärped. läbi liitumise eelse toetuse, mille eelarve on üksteist miljardit eurot, valmistatakse riiki ette ühinemiseks Euroopa Liiduga. samas aga vastupidi demokraatlikele põhimõtetele näeme nende riikide hulgas ka Türgilt, mis tekitab väga palju küsimusi meie inimeste seas, et Türgi saab umbes viis miljardit toetust Euroopa Liit osaleb seega Türgi põllumajanduse arendamisel ja samas ma mõtlen, et mõtlen praegu Türgi toodetele, mis konkureerivad meie toodetega meie turul ja mis saavad toetust. ja näiteks Prantsusmaal ma näen, et paljud põllumehed satuvad seetõttu järjest suurema surve alla, aitäh uh,. tänan. Carlos Iturgais, EPP, palun la semana pasada se han paseado por el parlamento europeo algunos de los familiares eelmisel nädalal Euroopa Parlamendis me nägime mõningate kurjategijate peresid ja nende äh, mõrvarite peresid kasutati veel kord nende mõrvarite poolt. Nad ei palunud armuandmist oma ähm, pereliikmetest mõrvatel. Nad ei palunud vabandust ohvrite eest ja nad üritasid jätta endast mohvri mulje. tegelikult on nad äh, tapjad, mõrvarid Nad peaksid paluma andestust tõelistelt ohvritelt ja nende peredelt. Neil on võimalus külastada oma pereliikmed, aga teistel on võimalus ainult käia kalmistul ja näha hauakivisid oma armastatud pereliikmete haudadel. see äh, ongi selle nõndade äh, organisatsiooni tegelik pale proua Olga Sehnalova e, sotsiaaldemokraatide nimel. tänan, esimees. toiduainete e, hind moodustab rohkem kui neliteist ja mõnedes riikides rohkem kui kakskümmend protsenti pere eelarvest. toiduainete ahel mõjutab iga tarbijat igapäevaselt, kuid see on oluline ka majanduse jaoks paljud toiduainete tootjad on öelnud, et jaekaubanduses on väga suured kasumimarginaalid, mis on alates kahe tuhande üheksanda aastast kahekordistunud. komisjon juhtis sellele tähelepanu juba aastaid tagasi, kuid siiani me ei tea, millised on tegelikult need kasumimarginaalid ähm, Euroopas meil on vaja kõikide tegurite analüüsi, äh, kui me räägime äh, tarbijahinna mõjutavatest teguritest, sellest oleks kasu kõikidele nii toiduainete ahela osavõtjatele kui ka tarbijatele. Äh, härra Shelley äh,, Kelly, tänan, president. mina osalen kampaanias mille eesmärk on edendada oma emakeelt äh, äh, ka kodumaal Iirimaal iiri keele nädalal ja ma tänan teid võimaluse ees äh, sõna võtta oma emakeeles, kuna on tagatud ka tõlge sellele, mida ma öelda tahan. tulevikus ma loodan, et selle läbi luuakse rohkem töökohti tõlkidele ja ka tõlkijatele Euroopa dokumentide tõlkimiseks järgmisena tähistame Püha Patriku päeva ja me korraldame äh, vastava ürituse parlamendis kõikidele ja täna ma tahaksin öelda selle asemel, et terviseks või head isutähenduseks öelda snoitse iiri keeles. Äh, suur tänu, snoitse uh,. Äh, thank you very much indeed. suur tänu see oli teist väga kena. järgmisena proua Köötendaling sotsiaaldemokraatidest. tänan, president Beamish on üks Euroopa suuremaid vabahomuuseumi, mida igal aastal külastab kuussada viiskümmend tuhat inimest. see on oluline kohalik tööandja ja unikaalne turundusvõimalus minu valijate jaoks minu piirkonnas, kirjutada Inglismaal kultuuriasutused nagu Beamish annavad tööd tuhandetele inimestele, pakuvad koolitust ja vabatahtliku töö võimalusi veel tuhandetele, sealhulgas ka halvemas majanduslikus olukorras olevatele inimgruppidele. Nad on kohaliku majanduse võtmeelemente kirdepiirkonna kultuuripartnerlus on konsortsium, mis üritab ära kasvatada nimetatud majanduslikku edu, kasutades selleks ka osaliselt Euroopa Liidu RDF-i vahendeid. kuid Ühendkuningriigi valitsus on tõkestanud juurdepääsu sellisele rahastusele põhjusel, et kultuuriasutused on mittetulunduslikud. selle jõhkra hoobiga ignoreeritakse sotsiaalset ja majanduslikku kasu, mida kultuur annab meie eurooplastele ajal, mil meie valijatel eh, ei ole võimalust loobuda töökohtade majanduskasvu loomisest. suur tänu. härra Vinkler. tänan, president, lugupeetud parlamendisaadikud, kolm nädalat, kolm nädalat tagasi tundmatud isikud kahjustasid kolmeteistkümnenda Ungari kangelase mälestusmärgi, eh, mis oli püstitatud neljakümne kaheksandate revolutsiooni kangelastele. kuid see ei olnud eh, suunatud mitte ainult ungarlaste vastu, tegemist oli mälestusmärgiga, eh, mis on pühendatud rumeenlastele, ungarlastele, kes olid süümevangid Äh, Strasbourg on Prantsuse ja Saksamaa sõpruslinn ja me ei saa või lasta sellele muutuda konfliktide linnaks ja ka, äh, ka vastav Rumeenia linn ei tohi muutuda äh, konfliktilinnaks ja me peaksime võitlema äärmuslase ja radikalismi vastu. suur tänu, härra kolleeg, minister, ma peaksin ütlema ja nüüd proua Ajala Sender, sotsiaaldemokraat. täna president kui aastaid tagasi toimusid suured ülejätused Kesk-Euroopas, siis Euroopa solidaarsus äh, äh, abil loodi äh, looduskatastroofide äh, abifond, millest maksti äh, aastate jooksul üle viiesaja miljoni euro Äh, ma tunnen suurt kadedust selle pärast, sest Ebro jõgi, mis on üks suuremaid jõgesid Hispaanias, on üle ujutanud rohkem kui kakskümmend tuhat hektarit põllumajanduslikku maad, äh, on hukkunud loomad ja on tekitanud väga suurt kahju ja inimesed on sunnitud olnud evakueerima oma kodudest. väga paljud kodud olid äh, hävitatud, vesi seisis päevi kõrgel ja see oli üks kõige suuremate kahjudega üleujutus meie mäe ajaloos. piirkondlik äh, valitsus, kohalik omavalitsus, kus äh, Partii Populaar moodustab äh, enamuse, ei võtnud tarvitusele piisavaid meetmeid. hetkeolukord on katastroofiline ja sel põhjusel ma pöördun Euroopa Liidu poole üles kutsega näidata üle solidaarsust Aragoonia piirkonnale, Aragoonia elanikele, kes on sattunud sellesse raskesse olukorda. suur tänu härra Kukan, Rahvapartei. täna on president Euroopa rahvastik vananeb, see on tõsi ja sellega kaasnevad tõsised mõjud, millega me peame tegelema. eurooplased peavad äh, töötama kauem ja lähevad pensionile hiljem. me peame mõtlema juba selle peale nüüd, kui me otsustame tuleviku investeeringuid me peame selles suhtuma mitte ainult kui väljakutsesse, vaid ka kui välja, võimalusse ja see teema peaks olema äh, läbiv meie poliitikates. me peaksime toetama nõnda-öelda hõbedast majandust, mis annab võimalusi VKE-dele ja samuti ka teadlastele ja võimaldab luua ka kutselised äh, hooldajakohad vananevale äh, elanikkonnale. me peaksime rõhutama ka meie tervishoiusüsteemi reformimise vajadust liikmesriikides selleks, et Euroopa vanurid suudaksid ise toime tulla ja saaksid elada kvaliteetselt kõrge eani. suur tänu härra minister ja nüüd palun sotsiaaldemokraatidest kolleeg Dragici. kolmandal märtsil, kui oli Itaalia telesaate Piazza Pulitsa, siis asepresident Diana Pavlovitš sattus äh, rassistliku rünnaku alla ning teda ründas Itaalia Euroopa Parlamendi saadik ning mina ütleksin, et selline käitumine ei ole tänapäeval vastuvõetav. ning äh, kui me räägime sotsiaaldemokraatidest kahekümne kaheksast Euroopa Liidu liikmesriikidest, nad äh, otsustasid mind toetada ning nad ei toeta sellist diskrimineerimist ning kui teil on mingeid kahtlusi selles osas, kellest ma räägin, siis tuletaksin meelde, jutt on äh, roomadest kui kellelgi meil on diskrimina-, diskrimineerivad hoiakud, siis me peaksime mõistma, et selline käitumine ei ole siin lubatud, nii nagu on teinud Gianluca Bonanno ning äh, kui me räägime nendest hoiakutest, siis selline ning head kolleegid, härra president, ma kutsun üles Euroopa Parlamendi vastu võtma samme ning hukka mõistma sellised seisukohad, kui neid niimoodi väljendatakse, aitäh suur tänu, hea kolleeg. ja nüüd Ivana Maletic, Rahvapartei zbog nedostatka dobrog ekonomskog upravljanja uređenog sustava seoses majandusjuhtimise ja meetmetega ning selgete reeglite kehtestamisega lähevad vahepeal meil kodanikud meelest ära. näiteks ma räägin kaks tuhat neliteist suurte üleujutuste tõttu kannatanud inimestest, kes elasid sisuliselt äh, konteinerites. me peaksime tagama, et neile tõ-, neid tõeliselt aidatakse ning et nad saavad vastavatest fondidest abi, täpselt sama kehtib ka äh, töö kaotanud inimeste suhtes praegu on iga teine noor töötaja ja ei saa toetust ka noortegarantiist. me peame tagama solidaarsuse ning tagama selle, et hea majandusjuhtimise reegleid järgitakse kõigil tasanditel, aitäh! ja viimasena on sõna saanud proua Ester Herants-Garcia. suur tänu Hispaania delegatsiooni nimel, Rahvapartei nimel. tahaksin väljendada solidaarsust Rio Ebro edan-, elanikega, kes keda mõjutas suur üleujutus. kakskümmend tuhat hektarit on üle ujutatud, teraviljad on hävitatud, majad on üle ujutatud ning inimeste sissetulekud on kadunud. loomulikult me mõistame Hispaania valitsemise tegutsemist, on pakutud kahjude hüvitamist pärast seda, kui Hispaania valitsus on nii mitmeid aastaid äh, tegutsenud, on oluline ka rohkem toetada inimesi, toetada keskkonda ja teha seda suuremal määral kui siiani. E, suur tänu, suur tänu kõigile, et arutelul osalesite, suur tänu ka volinikule, et te siia tulite daamid ja härrad, järgmine arutelu jätkub homme üksteist kolmkümmend pool üheksa kuni üksteist kakskümmend ning